toetab eurot ning kes äh, saab ennast äh, seostada Euroopa põhiõigustega. suur tänu ja kallid kolleegid. teavituseks nii palju, et äh, meie gala-, galeriis on Malaisia senati delegatsioon tulnud meile külla. tere, soojad tervitussõnad teile delegatsiooni juhib senaator äh, Dato Wong, kes on ühtlasi ka senati esimees. Euroopa Parlamendi ja Malaisia parlamendi vahelised äh, suhted on hoogsad ja väga viljakad. Malaisia on äh, elav ühiskond, mille majandus on õitsev ja Malaisia mängib väga olulist rolli Äh, Kagu-Aasia riikide seas. ja äh, enda nimel ja kõikide nimel äh, suur heameel teid siin tervitada ja ma tõesti loodan, et teie külaskäigust kujuneb viljakas. aga nüüd saab sõna härra Brock kaheks minutiks. härra president. komisjon, nõukogu eesistuja